alustame väga kiiresti. meil on siin ajakavad natukene äh, kokku põrkunud, komisjon ja Keskpank korraldavad finantsstabiilsuskonverentsi samal ajal, kui toimub meie komisjoni istung ja äh, kahjuks äh, parlament sellel konverentsil esitatud, esindatud ei ole, sellepärast et mina ei saa sinna minna selleks, et äh, täita oma muid kohustusi. kuna me oleme juba oma ajakavast maha jäänud, siis ma paluksin, et volinik keskenduks oma sõnavõtu teisele osale. me võime terve sõnavõtu välja äh, Äh, jagada, aga ma palusin, et ta siis sellest äh, taustast loobuks ja hakkaks rääkima otse sellest, millest me räägime, nimelt makromajanduslikest küsimustest. ja kui asi on küsimustes, siis palun ärge esitage küsimusi Küprose kohta. kui te seda teete, siis ma annan volinikule võimaluse viidata ainult sellele, mis on seotud siis tänase teemaga, makromajandusega. ülejäänuga tegeleme kuulamisel, mille me korraldame kaheksandal mail niisiis, äh, võib-olla saate oma küsimusele ainult osalised vastused, ma ei taha teile siin mingeid piiranguid äh, seada, aga niimoodi juhtub, kui te Küprose kohta küsimuse esitate. niisiis, äh, suur aitäh ja volinik, teil on sõna. aitäh, aitäh, Sharon. lugupeetud esinaine, lugupeetud saadikud kõigepealt mul on väga hea meel, et ma saan siin täna jälle olla ja pidada teiega majanduspoliitilist dialoogi mul on väga hea meel, et me saame arutada makromajanduse, makromajanduslikku tasakaalustamatust ning järgin siis äh, Sharoni palvet või juhtnööre ning keskendun siis äh, makromajanduslikule tasakaalustamatusele ning äh, räägin siis süvaanalüüside tulemustest, mida komisjon esitas kaks nädalat tagasi tegemist on siis äh, meie tugevdatud äh, majanduse juhtimise väga olulise elemendiga ning ma tahaksin keskenduda võib-olla vähem äh, menetlusele ja rohkem poliitikale. Euroopa Parlament on eelkõige ju poliitiline institutsioon ning makromajanduslik tasakaalustamatus nõuab poliitilist arutelu poliitiliste suuniste teemal Äh, selle kuu äh, alguses esitasime me siis äh, süvaanalüüsid kolmeteistkümne liikmesriigi kohta. Need probleemid, mida analüüsiti ja arutati nendes süvaanalüüsides, erinevad riigiti, on siiski mõned poliitilised küsimused ühised kõigile riikidele ning nendeks on järgmised kõigepealt äh, väline kohanemine nii äh, jooksevkonto osas kui ka kaubavahetusbilansi osas äh, toimub, aga välised finantskohustused on endiselt riskiks paljudele riikidele. teiseks, nii strukturaalne kui ka hinnakonkurentsivõime on äärmiselt oluline mureallikas terves reas riikides kolmandaks, finantsvõimenduse vähenemine erasektoris edeneb, aga äh, võlatase on endiselt väga kõrge ja see omakorda äh, väljendub äh, madalas tarbimises ja investeeringutes ja mõjutab niimoodi negatiivselt majanduskasvu. neljandaks, eluasemeturg samuti kohaneb, aga väga palju on veel paljudes riikides selles suunas vaja ära teha meie järeldus on selline, et et makromajanduslikku tasakaalustamatust esineb peaaegu kõi-, esineb kõigis nendes liikmesriikides, mille kohta süvaanalüüs koostati, aga äh, nende tasakaalustamatuse iseloom ja tõsidus varieerub eh, Hispaania ja Sloveenia puhul leiame me, et tasakaalustamatus on ülemäärane. Sloveenias, kus äh, hetkel majanduse olukord on veel siiski kontrollitav, on üleliigne makromajanduslik tasakaalustamatus äh, hilju-, viimasel ajal suurenenud. ning arvestades negatiivseid majanduslikke suundi, on oht finantsstabiilsusele, mis tuleneb siis äh, ettevõtete võlakoormast ning äh, finantsvõimenduse vähenemisest üsna oluline. Nendele riskidele lisandub veel töö- ja kapitaliturgude piiratud kohanemisvõime ning eh, samuti majanduslik struktuur, eh, kus domineerivad siis riigi omandis olevad ettevõtted. Hispaanias eh, vaatamata olulistele edusammudele, mida siis möödunud aastal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal saavutati, on endiselt ülemääraseid makromajanduslik, on endiselt ülemäärast makromajanduslikku tasakaalustamatust Äh, väga suur siseriiklik ja välisvõlakoorem äh, kujutab endast ohkutu nii majanduskasvule kui ka finantsstabiilsusele. Äh, konkurentsivõime vallas on toimunud olukorra paranemine ning ähm, rahavoogude olukord on paranenud, aga jooksev konto puudujääk äh, on endiselt väga tõsine probleem. Äh, väga kõrge tööpuudus ning äärmiselt keerulised rahastamistingimused on äh, toonud siis need probleemid veelgi, mida need tasa, see tasakaalustamatus põhjustab, veelgi enam nähtavale komisjon koostöös Sloveenia ja Hispaania valitsustega, samuti ka teiste liikmesriikide valitsustega Äh, teeb siis koostööd, me tahame toetada neid äh, riike nende reformide äh, läbiviimisel ja tasakaalustamatuse korrigeerimisel mis puudutab Sloveeniat, siis selleks, et neid negatiivseid suundumusi ümber pöörata, peab riik lõpule viima reformid, millega on algus tehtud ning äh, lülitama ka konkreetsed poli-, poliitilised meetmed oma äh, tulevastesse re riiklikesse reformikavadesse ja stabiilsusprogrammidesse. ja samamoodi ka Hispaania peab säilitama reformide hoo, äh, võttes äh, siis vastu need kõikehõlmavad ja konkreetsed poliitilised meem-, meetmed me loodame, et üsna peatselt, tähendab homme juba peaminister Rahoi pärast ministrite nõukogu kohtumist ähm, meile neid programme juba tutvustab ja tutvustab neid ka avalikkusele. Äh, sellel taustal äh, kavatseb komisjon nüüd siis väga tähelepanelikult läbi vaadata äh, riiklikud reformide kavad ja stabiilsuskavad kõigi liikmesriikide kohta. seejärel anname siis äh, poliitilist nõu ning integreerime selle siis ka riigispetsiifiliste äh, soovituste paketti, mille esitame siis mai lõpus, kahekümne üheksandal mail täpsemalt. see pakett äh, hõlmab ka ülemäärast eelarve puudujäägi menetlust. niisiis Äh, lugupeetud esinaine, lugupeetud saadikud, äh, kõneldes äh, ülemäärasest eelarve puudujäägi menetlusest ja eelarvepoliitikast, mida on arutatud üsna palju ja, ja üsna põhjalikult viimastel nädalatel, tahaksin viidata Euroopa Liidu ühisele majandusstrateegiale edendada jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohtade loomist ning hoida võla kasv kontrolli all Eh, nende eesmärkide saavutamiseks eh, oleme me eh, kutsunud üles riigi rahandussektorit tasakaalustama ja viima ellu järjekindlat eelarvepoliitikat keskpikas perspektiivis. ja sellist, seetõttu me ka pikendasime siis ülemäärase eelarve defitsiidi menetluse tähtaegasid Hispaania, Portugali ja Kreeka jaoks möödunud aastal. kooskõlas meie eelarvepoliitikaga äh, on äh, Euroopas eelarve konsolideerimise tempo praegu aeglustumas. Äh, sellel aastal on siis need jõupingutused, mida eelarve konsolideerimiseks tehakse, kolm neljandikku protsenti euroala SKT-st ja see on pool võrreldes siis möödunud aastase näitajaga, mis oli üks koma viis protsenti niisiis äh, me oleme siis ühe koma viielt protsendilt SKT-lt jõudnud kolme koma, kolme neljandiku äh, protsendi SKT-ni ja otsused, mis sellise vähenemiseni viisid, langetati möödunud aastal kooskõlas komisjoni soovitustega möödunud aasta kevadest. võrdluseks Ühendriigid tasakaalustavad oma eelarve puudujääki ühe koma vii-, seitsmekümne viie protsendi võrra sellel aastal. ja neil ei ole sellist keskpika perspektiivi eelarvestrateegiat, see tähendab, et Ameerika Ühendriikides on siis äh, eelarve konsolideerimise osa proportsionaalselt siis äh, kaks korda nii suur kui Euroopas. Äh, te võib-olla tahate teada, mis on võimaldanud meil niimoodi aeglasemalt eelarvet kohandada. siin tuleks välja tuua kolme tegurit. kõigepealt ähm, tuleb öelda, et euroala Äh, liikmesriikide eelarvepoliitika on muutunud usaldusväärsemaks alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast. teiseks, Euroopa Keskpank on äh, väga otsustavalt tegutsenud selleks, et turgusid stabiliseerida ning kolmandaks äh, on läbi viidud Euroopa majanduse juhtimise reformid ja need on loonud siis sellise tõhusa raamistiku diferentseeritud eelarve korrigeerimisele ja strukturaalsete reformide läbiviimisele Äh, tänu nendele teguritele on meil võimalus äh, siis keskes-, kestestada eelarvepoliitika vallas selliseid keskpika perspektiivi eesmärke, kahe tuhande kümnendal, üheteistkümnendal aastal see ei olnud võimalik, sest siis äh, olid mitmed euroala riigid ohus, et nad muutuvad, et ne, neid ähvardas maksejõuetuks muutumine või üle mõistuse kõrgete intressimäärade küüsi langemine. tollal paljud liikmesriigid pidid taot-, taastama oma poliitika usaldusväärsuse, langetades väga raskeid otsuseid, äh, mis aitasid siis riigi rahanduse jälle jätkusuutlikule rajale viia. niisiis, lugupeetud esinaine, daamid ja härrad, ma mõistan, et äh, aeg, mis mulle on eraldatud, on peaaegu läbi ja tahan teile öelda, et ma olen valmis arutama ka teisi asju, mis mõjutavad majanduskasvu, nagu näiteks äh, äärmiselt keerulisi rahastamistingimusi, mis hetkel on kõige suuremaks takistuseks just nimelt majanduskasvu taastumisel, eriti Lõuna-Euroopas. see likviidsuslõks äh, on tegelikult rahastamislõks ning on äärmiselt oluline, et äh, kõik Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid teeksid jõupingutusi selleks, et äh, seda äärmiselt pakilist probleemi lahendada nii et, et ekspordiettevõtted, majanduskasvu taotlevad ettevõtted tõesti saaksid sellise rahastamise, mis neil on vaja selleks, et toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist. suur aitäh tähelepanu eest ning jään ootama teie tagasisidet ja ettepanekuid. aitäh. Läheme kohe küsimuste juurde ja tavalise, tavalise, tavalised viieminutilised voorud, mis on juba eelnevalt ära jagatud, nii et, et ei ole mõtet oma sedelitega siin lehvitada ja palun äh, ärge oma kõneaega kuritarvitage, sellepärast et kui te liiga pikalt räägite, siis kolleegid võimalust ei saa. sellepärast, et me peame kõnelema ka äh, Keskpanga ja institutsioonide vahelisest kokkuleppest, niisiis, ja ma hea, pean minema äh, siit ära, selleks, et seda Jean-Paul. aitäh äh,, proua esinaine äh,, härra äh, volinik Äh, äh, ma alustaksin siin ühe ladinakeelse äh, sententsiga. kõigepealt tahaksin öelda asju, mis on natukene karmid, aga mida arvavad mitmed meie valijad. raskel ajal, te kuulate ilma kõrvaklappideta ja te räägite prantsuse keelt ju Äh, rasketel aegadel äh, on poliitikutel vaja julgust ja vaja on äh, veendumusi ning mul on tunne, et viimastel kuudel need kaks omadust ähm, on komisjonil puudu. julgus oleks mitte lahjendada neid otsuseid, mis on langetatud näiteks ähm, see poli-, see poliitika, mida komisjon välja pakkus äh, ja sellisel juhul on teda vaja jätkata või äh, öelda, et see poliitika oli halb ja siis on seda vaja muuta, aga kui me hakkame lahjendama selliseid meetmeid, mis on langetatud, see on väga halb. Te olete siin toonud välja igasuguseid selgitusi, äh, miks me ei pea, miks me ei liigu nii kiiresti kui USA, et me oleme usaldusväärsed ja nii edasi, ega see kõik on lihtsalt tühi jutt tegelikkus on selline, et, et, et me peame tegutsema ja kui on äh, äh, mõni riik, mis vajab tähelepanu, siis ei ole see mitte Sloveenia, vaid üks teine riik, mida ma tunnen väga hästi. ja kui härra Barroso on äh, saanud kirja Saksamaa rahandusministrilt, kus juhitakse tähelepanu asjadele, millega tuleb arvestada soovituste tegemisel Prantsusmaale Eh, see kiri on loomulikult täielikult salastatud, aga meie komisjon on saanud eh, selle koopia selle pärast ja meie saksa sõbrad on väga selgelt välja öelnud, mida on vaja teha aga ma arvan, et eh, tegelikult kogu maailm tunneb muret praeguse olukorra pärast ning härra Barroso öeldu, võib-olla tema sõnu on küll natukene halb, halvasti tõlgendatud Äh, seda, mida ta ütles säästupoliitika kohta, aga täiesti on selge, et ka siin äh, tahetakse teha järeleandmisi, jah, meil on säästupoliitika, äh, teatud riikides neid meetmeid rakendatakse, aga ma tean ka ühte riiki, kus neid meetmeid ei rakendata, aga oleks vaja rakendada. niisiis Äh, siin parlamendis, kui me alustasime kuue, kuuest seadusloomepaki, kahest seadusloomepaki, me andsime komisjonile võimaluse sekkuda äh, selle, äh, vähemalt meie parlamendi enamus soovis, et komisjon saaks seda teha ja nüüd on meil on olemas ka need kõik vahend, vahendid, mida tegelikult ei kasutata. Need, et ma ei saa aru, mis, mis mõt-, mõtet, mõtet on neid meetmeid välja töötada, kui neid ei kasutata, aga ma ütlesin ka täiskogul, kui aret-, äh, arutati Küprose teemat, et komi-, näiteks Küprose puhul komisjon ei käinud äh, val-, äh, valvsalt ja ei pööratud tähelepanu nendele negatiivsetele tendentsidele, nii et, et see tegelikult ei olnudki nii väga küsimus, rohkem märkused, aga kui te peaksite õigu-, õigustama seda, mida ma ütlesin, kas te saate teenida, et teil on veendumust ja julgust? Many thanks uh, for your, for your feedback. suur tänu teie vastukaja eest. tulen selle juurde, mida ma ütlesin eelarvepoliitika kohta. meie jaoks äh, on tähtis jätkata järjekindlat konsolideerimist. ja tõesti väga tähtis on, et me oleksime väga järjekindlad oma poliitikates. me töötame järjekind-, jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel ja meil tuleb hoolitseda ka selle eest, et me saame, saaksime vähendada kõrget avaliku sektori võlga Euroopa Liidus, mis otse loomulikult on ka aluseks jätkusuutlikule arengule. Te mainisite siin paari riiki, ma ei ole teiega nõus, Sloveenia on täpselt niisama tähtis riik kui ükskõik milline teine Euroopa Liidu liikmesriik ja võin äh, veel äh, lisaks äh, mainida ühte teist tähtsat riiki, Prantsusmaad. Prantsusmaal on makromajanduslikud tasakaalunihked, mis nõuavad otsustavat sekkumist Prantsusmaa ekspordi vähenemine valmistab siin muret samamoodi on ka siseolukord halvenenud ja ka avaliku sektori suur võlg äh, nõuab meie tähelepanu. seda kõike on vaja selleks, et äh, äh, vähendada riske Prantsusmaa majanduse toimimisele ja majandus- ja rahaliidu toimimisele, sellepärast et Prantsusmaa on ka euroala liige. vabandust, tuleb sellega lõpetada, pool minutit läks kauem, järgmisena Elisa Ferreira. Senhor Comissário, Just... härra volinik. suur tänu, suur tänu siia tulemast. mina olen pärit äh, riigist, mis on kinni pidanud troika kõikidest nõuetest. Portugalis meile öeldi, et kui me peame kinni kõikidest troika soovitustest, siis on meil võimalik kahe tuhande kümnenda aasta tasakaalu nihetest välja tulla. kahe tuhande kümnendal aastal oli meil puudujääk äh, üheksakümmend kolm protsenti, me oleme soovitustest kinni pidanud ja ja nüüd räägib Troika, et meie võlg on sada kakskümmend neli protsenti SKT-st. toona oli meil tööpuudus kolmteist protsenti, nüüd üheksateist protsenti tegemist on Troika enda numbritega, mida ma teile siin ette kannan. meil SKT langes ja Troika ennustas, et nüüd kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal see tõuseb. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli majanduslangus kolm koma üheksa protsenti härra volinik, nüüd on tõesti kõik, aitab tõesti, nendest troika ettepanekutest ei ole olnud mitte mingit kasu, ma olen väga-väga pettunud, olles ära kuulanud kõik need komisjoni presidendi avaldused, kus ta ütles, et kärpepoliitika on jõudnud oma piirini ja edukat poliitikat ei tule mitte ainult õigesti äh, paika panna, vaid ta peab ka sotsiaalsetest äh, meetmetest kinni pidama. ja kas te võiksite nüüd mulle selgitada, kuidas te kavatsete oma poliitikaid nüüd äh, muuta? Te täna ei öelnud sõnagagi midagi selle kohta, teie poliitikad ei toimi ja sellegipoolest nõuate teie, et äh, et me retsepte ei muudaks meetmeid ei muudaks. mulle tundub, et komisjon on täielikult vastutustunde kaotanud. me, mul on selline tunne, et te tõesti nimelt äh, ajate meid rappa. Teie, volinik, peate vastutust kandma ja vastutama ka parlamendi ees ja mitte teie ei ole see, kes kannab koormat, vaid hoopis Euroopa kodanikud. suur tänu, proua Ferreira. mis puudutab Portugali, siis te ütlesite väga õigesti, et äh, Portugalil olid tõesti väga suured puudujäägid ja sellepärast Euroopa Liit ja IMF otsustasid Portugali to-, toetada selleks, et äh, need puudused kõrvaldada ja majanduse jätkusuutlikkus äh, taas, taastada, samamoodi nagu ka avaliku sektori rahastamise jätkusuutlikkus taastada. tõesti, äh, kohandused, mis tehti, on olnud väga paljude riikide kodanike jaoks olnud rasked, just nendes riikides, kus äh, majanduslikud raskused olnud tõsised minu arvates toob see välja, kui tähtis on kriisist välja tulla järjekindlate poliitikatega. see näitab, et meie poliitikad peavad olema võimelised taastama äh, majanduskasvu ja töökohtade loomise see tähendab seda, et eelarve konsolideerimine, mida teie ka mainisite, peab olema nii eesmärkidele suunatud kui ka sotsiaalselt jätkusuutlik, selleks et kodanikud sellega nõus oleks. saan aru, et tegemist on ühe suurima väljakutsega kõikides riikides, kus praegusel hetkel äh, Äh, on majanduses tasakaalunihked ja mis on saanud abi Euroopa Liidu programmidest. Portugal, Iirimaa, samamoodi nagu ka Küpros, mis praegusel hetkel on samamoodi programmiga liitumas. hästi lühidalt, proua Ferreira. proua Ferreira räägib mikrofonita. volinik, ärge hakake kõrvaklappe pähe panema lihtsalt ütlen teile ühe sõna, pasta, sellest piisab. Um... tundub, et see on kommentaar, ütleb proua esimees uh,. We now move on the next question. nüüd järgmine küsimus tuleb ALDE fraktsioonilt ja Wolf Klints. hea komissar äh.... härra volinik me räägime siin sellest, et meil tuleb majanduskasvu toetada me räägime siin sellest, et meil on vaja majanduskasvu toetada. mind aga üllatab see, et komisjon ei ole hakanud tegema seda, mida, millega oleks võimalik vähemalt väga kiiresti majanduskasvu käima lükata. näiteks äh, ühisturg tuleks lõpule viia ja tegelikult tuleks hakata nüüd radikaalselt bürokraatiat kärpima. komisjon on rääkinud juba aastaid bürokraatia kärpimise vajadusest, kuid otse vastupidi, mitte midagi pole tehtud ja Brüsselis bürokraatia mm, koletis muudkui ainult kasvab ja kasvab, saalist hõigetakse, et härra Stoiber on siiski midagi ära teinud. jätkab Wolf Klints, teie poliitika on suunatud sellele, et liikmesriigid muudetaks teovõimetuks. meil on aga vaja rohkem oma vastutust, liikmesriike tuleb tugevdada, meil on liikmesriike, mis näidavad, et nad saavad tulla raskustest välja, mõelge kas või Läti peale. Lätis kahe tuhande üheksandal aastal SKT vähenes kakskümmend protsenti, Läti töötas välja oma meetmed ise ja nüüd juba teist või kolmandat aastat järjest majandus jälle kasvab. ja kolmandaks, teie tegelete äh, liikmesriikide äh, välisvõlgadega, aga on veel üks oht, millega te pole absoluutselt tegelenud, nimelt äh, sisevõlad ja väga paljud liikmesriigid, ka minu enda koduriik Saksamaa paari aasta pärast satub väga suurtesse raskutesse, kui need nõndanimetatud sisevõlgu, äh, sisevõlgadega ei teke-, tegeleta, mõtlen siin nüüd pensionikoormust ja kõike muud sellist, aitäh Uh, your... suur tänu, härra Klints, küsimuste eest. mis puudutab ühisturgu ja paremat reguleerimist, olen teiega täiesti nõus, et meil ei ole võimalik Euroopa majandusprobleeme lahendada ainult äh, nii, et keskendume makromajanduslikele poliitikatele. meil on vaja keskenduda ka mikromajanduslikele küsimustele, nagu näiteks äh,, kuidas ettevõtluskliimat parandada et meil oleks rohkem ettevõtteid Euroopa Liidus, mis oleksid võimelised ja valmis kasvama Euroopas. võrreldes nüüd USA-ga põhiliseks probleemiks ettevõtete arengul Euroopas on see, et meil on terve rida ettevõtteid, mille puhul mingil hetkel nende kasv ei liigu edasi nii kiiresti kui USA-s ja sellepärast äh, tegi, sellepärast on ka meie majanduskasvu määr madalam Euroopas. komisjon on töötanud äh, ühisturu lõpuleviimise kallal. volinik Barnier töötas välja ühisturu akti, kus on välja pandud erinevad äh, meetmed ühisturu lõpuleviimiseks ja teenuste valdkonnas, energia ja digitaalturu valdkonnas on meil veel väga palju potentsiaali, mida tuleks ära kasutada selleks, et ühisturuga edasi minna. Teie teine küsimus oli tegelikult kommentaar proua Ferreirale. võin teile lihtsalt öelda, et äh, minu arvates on väga tähtis, et äh, programmid oleks äh, riikide omanduses ja nendes liikme, programmiriikides, kus riik on ühtne ja otsusekindel, et seal on olnud võimalik ka äh, probleemidest kiiremini välja tulla ja mainiksin siin Iirimaad ja Lätit, mis äh, otsusekindla poliitika kaudu on äh, tulnud probleemidest välja, taastanud majanduskasvu ja on välja tulemas ka tööpuuduse probleemist. Teie viimane märkus võib-olla ma oleks pidanud teid kuulama saksa keeles, sest mulle tundus, et äh, ma olin tõlkes kaduma läinud, kui te rääkisite äh, riigivõlgadest. Implicit debt. Uh, that's uh, certainly something that uh, we Need sisekohustused, jah, me oleme täiesti teadlikud sellest, et äh, meil on mitmes liikmesriigis need väljakutsed, kaasa arvatud pensionisüsteem ja sellepärast on makromajanduslike tasakaalunihete soovitustes kirjas, et liikmesriigid peaksid vastu võtma reforme, millega pandaks äh, pensioniiga kooskõlla oodatud elueaga, see on tähtis ka selleks, et tagada keskpikas perspektiivis avaliku sektori äh, jätkusuutlikkus üheksateist liikmesriiki kahekümne seitsmest on otsustanud äh, läbi viia pensionireformi, tegemist on tähtsa tõsiasjaga ja see tegelikult sillutab teed ka riigisektori vahendite jätkusuutlikkusele. järgmisest aastast on meil on meil kõnelused, kus me peame hoolitsema selle eest, et äh, kõikides äh, nendes kohustuste uuringutes tuleks ka rohkem lootust. Keis Winburn aitäh, härra volinik, et äh, täna siia tulite. nagu te oma sissejuhatuses juba mainisite, siis finantssektor on siiamaani veel mitmes liikmesriigis kriisiküüsis ning seega mind huvitaks äh, väga äh, see, kuidas te need tulemustabelisse panete need võrdluse alused ka paika, need uued võrdlusalused, uued indikaatorid ning siin on ähm, märgatud väga suuri raskusi ning seega oleks meile väga huvitav kuulata, milline on teie hindamine siin ka keskpikas ja pikas perspektiivis. ning nende indikaatorite valimisel te tegite ka nendele teste ning seega oleks väga huvitav kuulda, kas need indikaatorid on äh, kasulikud, ähm, panemaks paika äh, või siis nägemaks äh, neid arenguid, mis on viimastel aastatel toimunud, aitäh aitäh! mis puudutab teie küsimust selles osas, mis puudutab finantssektorit ja neid indikaatoreid, mida seal kasutatakse, siis mulle tundub, et on äärmiselt oluline see, et me oleme suutnud pannud paika vastavad indikaatorid sinna tulemis-, võrdlustabelisse, tabelisse. ning ning kui me vaatame seda süsteemsete riskide nõukogu, kes on kasutusele võtnud äh, indikaatorid, <clears throat> mis on, äh, näitavad äh, finantsstabiilsust, siis on pandud paika lühiajalised kohustused, mida on võetud arvesse ka komisjoni töös kuid äh, kui me nüüd vaatame neid kriteeriumeid, mida kasutatakse selleks, et finantssektori indikaatorid paika panna, nagu näiteks majanduslikud tulemused, andmete kättesaadavus äh, ning samuti lihtsus ning äh, regulatiivsete kattuvuste vältimine, siis lühiajalisi ähm, lühiajalisi indikaatoreid on siis võimalik äh, kasutada paremini ja seda siis ka süsteemsete riskide äh, nõukogu kaudu. kui me vaatame neid süsteeme, mis praegu on kasutusel Euroopa finantssüsteemis ning pangandussektoris, äh, siis tegemist on teemaga, mis on seotud kindlasti ka eeltingimustega, see, mis on vajalikud jätkusuutlikuks arenguks, paremaks tööhõiveks ning to majanduse toibumiseks ning liiga Need finantstingimused, mis on liiga ranged, on praegu põhiliseks äh, takistuseks selleks, et majandus saaks taastuda, eriti veel ähm, Lõuna-Euroopas. ning äh, selles mõttes praegusene likviidsus, äh, ähm, see lõks on tegelikult finantslõks ning see tähendab seda, et et äh, likviidsust äh, ja finantsi ei ole kätte, see ei ole kättesaadav kõigile või on siis need intressimäärad liiga kõrged. kuidas sellega hakkama saada, kuidas tegutseda? tegemist on kiireloomulise küsimusega ning mis on meie prioriteediks ning me peaksime tegutsema nii avalikus kui ka erasektoris. Euroopa Investeerimispank äh, näeb, et meil on siin väga suuri puudujääke erapangad ei suuda praegusel hetkel toetada reaalmajandust piisavalt ning äh, kümme miljardit eurot on kapital suurenenud, selles on lepitud kokku komisjoni algatuses ning see võimaldab äh, Euroopa Investeerimispangal suurendada äh, laenamist ähm, ligi kolmkümmend protsenti sel aastal Euroopa Liidus. Euroopa Investeerimispank toetub ka erapankadele ning äh, kapitaliturgude investeerijatele ning eeldatakse, et investeeri-, Euroopa Investeerimispank paneb paika sada kaheksakümmend miljardit eurot era- ja avalikku raha järgmise kolme aasta jooksul ning seda antakse siis majanduskasvu taastamiseks ning see algab selle aasta, juba algas siis selle aasta jaanuarist. samal ajal me peame ka finantssektorit edasi toetama, sellepärast et erainvesteeringud saaksid ka äh, edasi minna ning asi ei ole pankurites, vaid me peame panema paika seadused, millega on võimalik tööd, äh, tööhõivet kasvatada ja majanduskasvu suurendada. seega ma tervitan seda, et on suurendatud äh, laenusid ka VKE-dele ning et ka Euroopa Investeerimispank eile võttis vastava otsuse vastu ning ähm, nad on siis suurendanud seda laenamismandaati ning samuti ma toetan seda, et me kuulame, me et ka väärtpaberistatud laenud ähm, on teemaks tulnud. komisjon töötab koostöös teiste Euroopa Liidu inve-, ähm, institutsioonidega, nagu näiteks Euroopa Investeerimispank, selleks, et leida lahendust sellele kiireloomulisele probleemile, mis, nagu ma juba ütlesin, on meile praegu põhiliseks takistuseks Euroopas majanduskasvule. aitäh äh.! aitäh, järgmiseks Roheliste nimel, Dick Lambers, palun! tere hommikust, volinik! meie rohelised ei toeta võlgasid, me vihkame neid lausa ning me leiame, et peaks olema põhiseaduslik kohustus poliitikutele ning me liikmesriikidele seda koormat äh, vähendada, võlakoormat äh, vähendada, mis jääb äh, meie tulevastele põlgade, põlvkondadele. ma tean, et teie ja teie äh, kolleegid ECOFINis ning samuti ka EKP ei äh, toeta sellist kontseptsiooni ning seetõttu on meil siin selline kontseptuaalne või lausa sisuline erinevus või lahknevus. mulle tundub, et see praegu selline süvalaiendamine läheb edasi, kuid ähm, kui te panete paika standardid, siis need peaksid ka viima tulemusele. Teile tundub praegu riigivõlg olevat suuremaks mureks, te tahate, et see äh, väheneks, mulle ei meeldi selline retsept, sellepärast et see tundub, et see ei vii mitte kusagile, nii et teie enda meetmed ei vii mitte kusagile. mis nüüd edasi saab? kas siis praegusel hetkel on asi selles, et me ei võta kasutusele sellist äh, retsepti, kus on siis piisavalt keemiliselt puhtaid ühendeid? või siis on asi selles, et me ei ole seda piisavalt kaua veel teinud, kui te mainisite siin Iirimaad kui edu näidet, siis minule tundub, et äh, Iirimaal on endiselt veel olukord üsna raske. vaesus äh, on ka sotsiaalse võla üks osa ning äh, meil on siin väga suur probleem minu arvates. ma tean, et mõningad teist leiavad et on võimalik kasutada positiivsemaid instrumente, nagu näiteks äh, äh, konvergentsi ja konkurentsi instrument, äh, konkurentsipoliitika instituut, ma ei tea, kuidas sellega edasi minna, milline on õiguslik alus ning kui ettepanek välja tuleb, mis võimalused meil on, ma ei tea, kas see üldse aitab, kuid otsesõnu ma pean ütlema, et ma olen usalduse kaotanud ka eelmisel nädalal. Strasbourgis ma ütlesin sedasama otse välja, ma tean, et teie administratsioon, EKP ning äh, ministrid äh, on väga targad äh, inimesed, kuid ma näen, et te olete siin siiski poliitiliselt pimed, pimedusega löödud. kas te järgmise aasta jaoks siin koostate ka tulemistabeli, võib-olla oleks hea sellest meile juba praegu rääkida, et meil oleks aega sellest teiega arutada, aitäh! aitäh, härra Lamberts! alustame teie viimasest küsimusest. kui me plaanime indikaatoreid muuta, siis me kindlasti konsulteerime sel teemal äh, õigeaegselt Euroopa Parlamendiga, sest meil on selletaoline menetlus ka paika pandud ning äh, ma kahetsen, kui konsultatsioonimenetlus on äh, varasemalt toimunud liiga hilja või liiga äh, Äh, vähese aja sees, see ei olnud meie sooviks, kuid ähm, kui on vaja äh, muudatusi arvesse võtta tulemustabelis, siis me kindlasti teile sellest teada anname. võib-olla teis-, aasta teises pooles äh, peaksime koos arutluse läbi viima selleks, et vaadata läbi, mis tulemusi on andnud Euroopa poolaasta ning selles kontekstis arutada ka seda, kas see tulemustabel ning see indikaatorite Ehm, hulk ehm, makromajanduslike ehm, tasakaalustatuse puhul on tulemusteni viinud nii, nagu meie, teie siis õigusloojatena olete soovinud. mis puudutab teie küsimust riigivõla kohta, siis ma tahan osutada asjaolule, et me ei keskendu ainult riigivõlale, me keskendume nii riigi ja eravõlale ning makromajandusliku tasakaalustamatused äh, viivad selleni, et me keskendume nendele ka roh-, aina enam ning on väga äh, palju riike, mis on äh, selles süvaanalüüsis olnud analüüsi all seoses nende muredega, mis meil on väliskohustustega seotud või siis ka erasektori võlaga seoses. seda öelnud me oleme mõlemad või mõlemad pooled on süüdi selles, et me keskendume liiga riigivõlale, sellepärast et äh, ka majand-, kasvupaketis me panime äh, kõik juba kirja, me oleme seda juba kaks korda reforminud ning selles ähm, paketis äh, me keskendume riigivõlale, valitsusvõlale ning on paika pandud soovitused liikmesriikidele haldus, valitsuse muutmiseks see on kõik ka mõistetav, sellepärast et äh, valitsuste tegevuste kohta on meil väga palju öelda, on rohkemat öelda kui erasektori kohta, kuid see ei tähenda seda, et me ei peaks erasektoriga ka tegelema, sellepärast et see on olnud ka paljudel riikidel olnud väga suureks probleemiks nendes riikides, kus on majandusraskused. nüüd aga tulen tagasi konvergentsi ja konkurentsivõime instrumendi juurde ma ei tegele sellega sellepärast, et mul ei ole selleks enam aega. aitäh! mulle just teatati, et eh, veebiülekannetega parlamendi sees on probleeme. Eh, nii et, et eh, vajutage refresh nuppu, väljaspool parlamenti peaks ülekanne toimima korralikult. järgmisena saab sõna Nicolas Šuntis kuue nimel. suur tänu! härra Rehn. vasakpoolsete fraktsiooni ja Kreeka saadikuna teate te väga hästi, et olen ma majandusdialoogi raames nii täiskogul kui ka oma kirjalikes ja suulistes avaldustes olen öelnud, et ma olen Euroopa Komisjoni poliitika vastu. kõik need memorandumid, troika meetmed, nende vastu oleme me alati võidelnud ja ma arvan, et seda kõike pole mul vaja siin veel kord korrata. ma võin ka teile Äh, veel kord öelda, et paljud äh, meie kolleegidest teid siin täna kritiseerisid, see ei ole teile üllatuseks. kuid on ka teatud äh, äh avaldusi, mis näitavad, et komisjoni käitumine on täiesti ainukordne ja uskumatu. tahaksin teile selgitada, mida ma selle all mõtlen. Kreekas veel natukene aega tagasi kõige suurem pank Äh, pandi kokku Europangaga ja tegemist on äh, otsusega, mis on vastu võetud äh, ja Euroopa Komisjoni vastav teenistus ütles, et Kreeka amet ametikondade Euroopa Komisjoni vastava üksuse nõusolek selleks pankade liitumiseks, liitmiseks on antud. nüüd äkitselt päevapealt Troika muutis oma arvamust, samamoodi nagu Euroopa Komisjon öeldi, et see liitmine tuleb tühistada, et kapitali tuleb suurendada ja kapitali tuleb suurendada riikliku panga puhul, mitte aga Europanga puhul. ja seetõttu nende otsuste raames valitsuste vahendi, vahe, valitsuste tasandil jõuti järeldusele, et meil tuleb need pangad erastada. mis on komisjoni seisukoht, miks komisjon äkitselt oma arvamust muutis ja miks Troikal on nüüd absoluutselt teistsugune lähenemine? ma arvan, et mingi põhjendus peab ju sellisele käitumisele olema. ja see, mida on võimalik ajalehtedest lugeda seal on kirjas, et kui pangad oleks liidetud, siis oleks hiljem tekkinud probleeme, sellepärast et see uus pank oleks olnud liiga suur selleks, et teda maha müüa. ja kui see tõesti niimoodi on, siis on tõsi see, mida Euroopa Liidu meediates igal pool on võimalik lugeda. nimelt, et kõige suurem Kreeka pank äh, tuleb maha müüa või vähemalt tükkideks teha. ja veel üks küsimus, härra Rein kas te teate, kas on mingi Saksa pank, kes oleks huvitatud äh, Kreeka riikliku panga ostmisest ja ka see on võib-olla põhjus, miks äkitselt ollakse pankade liitmise vastu ja millal kogu see Kreeka rahvamajandus pannakse oksjonile? Thank you for your question aitäh, härra äh, Šuntis, selle küsimuse eest. Kreeka ei ole osaks makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlusest ja seda põhjusel, et tegemist on äh, äh, kohandamiskaval oleva riigiga me oleme läbi viinud siis äh, makromajandusliku tasakaalustamatuse osas kolmteist süvaanalüüsi, nagu ma juba rääkisin. Te rääkisite siin pankade ühendamisest ja äh, äh, rekapitaliseerimise protsessist Kreeka pangandussektoris. ma võin teile öelda vaid nii palju, et komisjon toetab seda ümberstruktureerimist ja rekapitaliseerimist. me oleme eraldanud raha euroala liikmesriikidelt ja samuti on raha tulnud Rahvusvaheliselt Valuutafondilt. loomulikult ei saa ma siin laskuda üksikasjadesse, mm, äh, üksikasjadesse, mis puudutavad läbirääkimisi, mida ühe või teise panga küsimuses on peetud, see ei oleks kohane. rekapitaliseerimiskava äh, kulgeb plaani kohaselt ning on äärmiselt oluline, et me koos Äh, Kreeka partneritega ja äh, Kreeka äh, valitsuse, Kreeka võimudega suudaksime edukalt selle pankade rekapitaliseerimise protsessi lõpule viia, see on äärmiselt vajalik selleks, et Kreekas saaks taastuda jätkusuutlik majanduskasv ja paraneda tööhõive, aitäh! ma ei tea, kas teie vastus mind tõesti veenis. aga härra volinik, mulle tundub, et te tegelikult ei vastanudki minu küsimustele. ma arvan, et me oleme praegusel hetkel selles likviidsuse lõksus, tegemist on nõiaringiga ja see, mida mina oskan selle kohta öelda, on see, et see poliitiline küsimus, nii nagu te juba alguses ka seda tunnistasite, ei ole küsimus, mis kajastaks ainult minu seisukohta. mina olen ju teie poliitikate vastu, on ka teisi poliitilisi jõudusid Kreeka Vabariigis, kes on minuga ühel nõul ja ma loodan, et te annate mingil hetkel meile vastuse um,. Äh, kahjuks ei ole aega sellele küsimusele vastata, ma arvan, et meil on siin üsna palju vastamata küsimusi ja tuginedes sellele, et võib-olla puudub äh, mõistmine mõningate troika otsuste suhtes ja võib-olla oleks vaja mehhanismi, et inimesed saaksid vastused nendele küsimustele. võib-olla te kirjalikult, volinik, saaksite sellele küsimusele vastata, me oleksime väga tänulik selle eest ja ma olen kindel, et me tuleme selle teema juurde tagasi kui ka Troika esindajad on kohal. nüüd EFD äh, fraktsiooni nimel äh, härra Tervo. aitäh! väga hea teid siin näha äh,, volinik. tuleme tagasi eelarvedistsipliini juurde Äh, praeguse finantskriisi algusest saadik on meile öeldud, et kui meil on ühised karmid reeglid kõigi jaoks, siis oleksime suutnud äh, vältida selle kriisi kõige tõsisemaid tagajärgi ja üleliigset makromajanduslikku tasakaalustamatust. loomulikult meil juba olid need vajalikud reeglid enne kriisi olemas, meil oli stabiilsus- ja majanduskasvu pakt, aga sellest ei peetud igal pool korralikult kinni euroalas Äh, komisjoni vastus probleemile oli luua veelgi rohkem reegleid selleks, et jõustada eelarvedistsipliini ja säästumeetmeid. viimasel ajal me oleme aga näinud, kuidas see põhimõte on muutunud. komisjon on juba teinud erandeid liikmesriikidele äh, uute reeglite ja säästumeetmete kin-, säästumeetmetest kinnipidamise osas ja plaanib äh, seda teha veelgi enamate riikide osas. Nende erandite kaudu saavad euroala liikmed endiselt ellu rakendada vana tasakaalustamatut eelarvepoliitikat. kokkuvõtteks, esialgselt paljud riigid, riigid ei pidanud kinni majanduskasvu ja stabiilsuspaktist, nüüd tehakse paljudele riikidele erandeid, erandeid mitte järgida neid uusi karmimaid reegleid. me ei pidanud kinni reeglitest varem ja ei pea siis nüüd ka reeglitest kinni Äh, seega, härra volinik, arvestades kõiki meie uusi seadusi, lepinguid, pakte, milline on selline oluline erinevus, kui me suurtest reeglitest ka kinni ei pea, mida me tegelikult oleme saavutanud, äh, meil on ainult äh, rohkem reegleid ja rohkem administratsiooni aitäh! härra Terho, aitäh selle küsimuse eest mis puudutab nüüd teie küsimuse eeldust, eh, siis stabiilsus- ja majanduskasvu pakti reform on eh, eh, toonud kaasa kaks tagajärge. kõigepealt on see suurendanud tähelepanu riikliku rahastamise strukturaalsele jätkusuutlikule keskpikas perspektiivis ja me ei ole keskendunud ainult nominaalsetele eesmärkidele sel, sel moel oleme reageerinud nende kümne aasta tagustele üleskutsetele, millega tuli välja näiteks möö-, endine komisjoni president, kes ütles, et stabiilsus- ja majanduskasvu pakett on lihtsalt nõme Äh, reformid on ähm, suurendanud ka meie valikuvõimalusi äh, keskenduda ja on võimaldavad meil keskenduda siis strukturaalsele stabiilsusele ja mitte ainult nominaalsetele eesmärkidele. ütleme nii, et, et see ka, majanduskasvu pakt on muutunud nüüd arukamaks ja aitab rohkem kaasa äh, mõistlikule poliitika kujundamisele. teiseks tagajärjeks on olnud see, et uued reeglid näevad ette ka jõustamismehhanismi ning me oleme näinud, kuidas see mehhanism toimib. liikmesriigid on suhtunud reeglitesse tõsisemalt, sellepärast et nad on pidanud kaaluma võimalust rahaliste sanktsioonidega silmitsi seista. selles mõttes keskpikas ja pikemas perspektiivis need uued reeglid ja reformitud stabiilsus- ja majanduskasvu pakett aitavad ära hoida sellist kriisi, Äh, mille osaks me viimastel aastatel oleme saanud. loomulikult me peame aru saama, et me oleme reformid ja uued reeglid kehtestanud keset kriisi, äh, keset sellist kriisi, äh, mida need reeglid peaksid aitama ära hoida. mis puudutab nüüd viidet eranditele Nei, siis need tähtaegade pikendamised ähm, ülemäärase eelarve puudujäägi korrigeerimiseks ähm, on antud ähm, äh, sellepärast, et äh, riigid on teinud strukturaalseid äh, jõupingutusi ja nende majandusväljavaated on paranenud. kui mõlemad tingimused on täidetud, siis on võimalik pikendada siis äh, ülema, ülemäärase eelarve puudujäägi pikendamise aega, nagu me oleme ka teinud Hispaania, Portugali ja Kreekaga ning võib-olla teeme seda kevadel ka mõnede teiste riikide puhul, kui tingimused täidetakse. aga loomulikult äh, on teie küsimus asjakohane äh, riigi ja riigi rahva seisukohalt iga riik, millel on vastutustundlikud riiglid, reeglid, peavad kaaluma, kumb on parem, kas aeglane või kiire riigi rahanduse korrigeerimine ja ma viitasin siin Iirimaale ja Lätile ennist, kus äh, tõesti võeti kasutusele väga kiired ja otsustavad meetmed ning need on äh, andnud ka tulu, tööhõive on paranenud, majanduskasv on tagasi. aitäh! nüüd Rahvapartei nimel äh, Corin Wortmann-Kool aitäh, aitäh teile, volinik, et te täna siia tulite. Te kõnelesite äh, tugevdatud majanduse juhtimisest. mina tahaksin teid kutsuda üles kasutama oma uusi volitusi õiglasel ja sõltumatul viisil, sest me teame, et äh, liikmesriikide poolt tehakse väga palju poliitilist lobitööd, seda teevad nii suured kui väikesed riigid aga on väga oluline, et te tõesti kasutate oma uusi volitusi. Te kõnelesite teatud teguritest, aga kas üheks aeglase majanduskasvu taastumise põhjuseks ei ole ka see, et äh, liikmesriigid äh, võib-olla tahavad tõsta makse, mis äh, mõjutab halvasti tööhõivet ja võib-olla ka strukturaalsete reformide tempo on liiga aeglane ja see on halb majanduse taastumisele, nagu Keskpanga asepresident härra Konstantsio eile meile seletas. ja siis on mul küsimus ka riigipõhiste reeglite paindlikkuse kohta. härra Barroso Äh, ütles, äh, et ta tahaks äh, neid tähtaegu ja, ja reforme võib-olla natukene leevendada sellepärast, et nagu ta ütles, mõnikord on vaja jah, teha raskeid otsuseid selleks, et inimestel oleks järgmisel aastal töökohad, aga kas on äh, selline üldine lähenemine, et tähtaegu hakatakse pikendama? et need äh, liikmesriigid, kelle vastu on algatatud ülemäärane eelarvemenetlus, äh, kes esitavad äh, oma kavad ja kui, kas nendel kõigil pikendatakse neid tähtaegasid ja kui äh, neil riikidel ei ole konkreetseid meetmeid näiteks struktuurireformide osas, mis siis saab äh,? ja veel üks küsimus, kui liikmesriigid annavad selliseid ilusaid lubadusi, et peavad järgmise aasta kriteeriumitest kinni, äh, samas konkreetseid tegusid ei ole, kas siis te olete ka nõus selliste programmidega sellisel kujul, nagu nad teile esitatakse? aitäh! Te esitasite kolm küsimust, kõigepealt ähm, see lobitöö, mina nimetaksin seda partnerluseks ning ma ütleksin, et partnerlus on tõepoolest nende reformide ja tugevdatud majanduse juhtimise keskmes. ma arvan, et asjad toimivad selles mõttes, et meil on väga konstruktiivne ja viljakas dialoog liikmesriikidega. me püüame ühiselt leida lahendusi Äh, läbi struktuursete reformide, mitte ainult läbi eelarve konsolideerimise. me peame asetama tugevat rõhku just nimelt struktuursetele reformidele, sest need mõjutavad majanduskasvu ja riigi rahandust ka keskpikas perspektiivis ja mitte ainult lühikeses perspektiivis. teiseks, teil on õigus, et kui eelarve konsolideerimine Äh, tugineb vaid maksude tõstmisel, siis see mõjutab negatiivselt majanduskasvu ning kahjuks paljudes liikmesriikides on eelarve konsolideerimine äh, tuginenud võib-olla liiga palju just nimelt maksude tõstmisele, selle asemel, et kulusid kärpida. Äh, kulude kärpimine on poliitilises mõttes keerulisem, aga nende mõju on jäävam ja positiivsem ka majanduskasvule. kolmandaks, kas on selline üldine lähenemine tähtaegade lõdvendamisele? ei, üldist sellist lähenemist ei ole ja seda kahel põhjusel. esiteks Äh, sellel ei oleks majanduslikku mõtet. on äh, väga palju riike, kes on suutelised korrigeerima oma ülemäärast eelarve puudujääki sellel aastal ja me peame seda toetama, sest see on mõistlik majanduspoliitika. ning teiseks ei oleks see kooskõlas stabiilsus- ja majanduskasvu pakti reeglitega minu arvates on palju parem, et meil on diferentseeritud lähenemine äh, selle pakti alusel et me vaatame neid probleeme, et me äh, annaksime oma poliitilist nõu ja väga oluline on, et riigid, riigid peaksid kinni stabiilsuspaktist ja langetaksid oma otsuseid fiskaalpoliitika osas, aitäh! ja nüüd Rahvapartei nimel härra Feijo jällegi. mis suur tänu, härra volinik. Äh, tere tulemast. Äh, te vastasite minu kolleeg Ferreira küsimusele, öeldes, et äh, kaks aastat tagasi oli Portugal Äh, olukorras, mis ei olnud jätkusuutlik ja ei suutnud oma kohustusi täita. see on õige, see oli tõesti nii. ja seda äh, selle poliitika tõttu, mida minu riigijuhid aastaid ellu viisid. Äh, tõepoolest oli vaja olukorda korrigeerida. troika on suhtunud positiivselt Äh, troika on öelnud, et riik on arenenud õiges suunas ja seda on öeldud korduvalt. Äh, tegelikult aga on Portugali ettevõtetel väga raske eksportida kaupu Hispaaniasse, äh, mis on meie peamine kaubanduspartner. niisiis meil on väga raske eksportida oma tooteid, tööpuutus on kasvanud ja on jõudnud juba talumatule tasemele Äh, poliitiline ning sotsiaalne üksmeel on äärmiselt habras. härra volinik, minu küsimus on järgmine äh, riik, mis on täitnud oma kohustused, äh, nagu Portugal seda on teinud, kas sellisel riigil ei ole vaja uusi stiimuleid, kas ei oleks vaja uuesti läbi rääkida teatud asjad? ma tean, et tähtaegasid pikendati, aga sellest ei piisa Äh, kas ei oleks vaja ka teistsugust abi, teistsuguseid stimuleerivaid meelmeid, meetmeid selleks, et äh, Portugali majandus toibuks? ma äh, kõnelen siin piitsa ja prääniku poliitikast, me oleme näinud rohkem nagu piitsa ja mitte eriti präänikut. nagu Elisa Veera Era ütles, aitab. aga Äh, milline oleks võimalus midagi muu, äh, muuta, mida, mida saaks teha teistmoodi selleks, et edendada majanduskasvu? Äh, jah, piitsast võib olla tõesa kasu, aga millal tulevad ka präänikud ja milles, millised need präänikud on? Thank you, thank you aitäh selle küsimuse eest. nagu ma vastasin härra Tšuntise küsimusele, vastan ka teile. Portugal eh, ei ole riik, mille vastu on alastatud makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus, sest tegemist on programmi all oleva riigiga. aga kuna te selle küsimuse esitasite, siis eh, loomulikult vastan teile nii hästi, kui suudan. kõigepealt me juba oleme langetanud otsuse toetada Portugali majanduse kohandamist väga sisulisel moel. kaks nädalat tagasi, võib-olla mäletate, äh, komisjoni toel eurorühm langetas otsuse laenutähtaegade pikendamiseks siis Iirimaal ja Portugalis seda just nimelt selleks, et toetada neid kahte riiki, et aidata neil siis rahaturgudele tagasi jõuda ja äh, siis kohanemiskavaga õnnelikult ühele poole jõuda. Iirimaa on selles protsessis jõudnud kaugemale, aga ma usun, et ka Portugal on edukas ja ka Portugalil õnnestub jõuda tagasi äh, jällegi rahaturgudele ja, ja siis äh, programm lõpetada siis kehte-, selle pikendatud ajakava raames ja meenutaksin ka seda, mida ütles äh, proua Ferreira, äh, tegemist on eesmärgiga, mida me siin saalis kõik jagame. me ei taha seda programmi pikendada, me tahame seda õigeaegselt lõpetada, me tahame, et riik saaks tulla tagasi finantsturgudele. see on ka põhjus, miks me pikendasime laenude tähtaegasid Iirimaa ja Portugali osas. nagu ma ütlesin, me oleme äh, pikendanud tähtaega möödunud aastal ja me kaalume seda pikendamist ka sellel aastal, sellepärast et majandusväljavaated ning eelarve vallas saavutatud tulemused on olnud äh, mõnevõrra kehvemad kui oodatud Portugalis. minu arvates on äärmiselt oluline, et äh, Äh, riik suudaks seda kohandamiskava tempot säilitada ning äh, seitsmes läbivaatus, mis just lõpule jõudis, on arvestanud ka selle mõnevõrra, äh, nende mõnevõrra kehvemate majandusnäitajatega ja eelarvenäitajatega. on äärmiselt oluline, et me jätkaksime reformide protsessi Portugalis ning äh, koos oma Portugali kolleegidega äh, käsitleksime ka siis rahastamisküsimusi Euroopas, sest nagu ma ütlesin, et ähm, probleem on tõsine Lõuna-Euroopas ja ka Portugalis on väga raske laene saada ja see on tõesti tõsiseks äh, kitsaskohaks siis majanduskasvu vallas ja töökohtade loomise vallas. aitäh! me peame tempot natukene tõstma. Udo Pulman. härra volinik suur tänu, härra volinik. Euroopa põleb. olukord ei ole nii tore nagu siin meie vestluse ajal. noorte tööpuudus on plahvatanud, võlad on plahvatanud, eriti just seal, kus Troika on oma poliitikaga sekkunud, eriti just seal on võlad ülepeakaela ja majanduskasv on äh, täiesti keldris kas äh, tuletõrjel on piisavalt vett, kas tuletõrje üleüldse hakkab äh, midagi kustutama või ta lihtsalt räägib kustutamisest? mis on saanud majanduspaketist, kasvupaketist, millega me soovisime tasakaalustamatuse vastu võidelda? majanduskasvu pakett, kus sada kakskümmend miljardit eurot eh, er eraldati, mida meie arvates oli liiga vähe, kas tegemist on suure valega või kuhu on kadunud need viiskümmend viis või kuuskümmend miljardit, mida tuli eh, eesmärgipäraselt Euroopa vahenditest välja anda? kuidas on teie hinnang? noorte tagatis seks, kuus miljardit eurot on ka liiga vähe, rahvusvaheline tööorganisatsioon organisatsioon ütleb, et sada miljardit eurot oleks vaja ja et nemad igal aastal kulutavad sada miljardit eurot mitte noorte tööpuuduse vastaseks võitluseks, vaid ainult äh, noorte tööpuuduse tagajärgede kõrvaldamiseks, millal komisjon kavatseb noorte tagatise jaoks vahendeid tõsta ja kui palju eelarvevahendeid praegusel hetkel ei kasutata, sellepärast et liikmesriikides ei ole lisameetmeid, miks, miks me ei kasuta neid vahendeid selleks, et tööpuuduse vastu võidelda ja VKE-sid aidata? kas komisjonis on selles osas midagi ette võetud? kõige hullem praegusel hetkel on see, et inimesed ei usu, et poliitikaga on võimalik midagi muuta. me peame lõpetama sellise olukorra, kus Troikal pole mitte mingit nägu ega nime, kes on see troika, iga kord, kui me tahame troikale helistada, ei ole eh, teada, mis on tema telefoninumber, ta ei tule ka parlamenti meie ette, nii et öelge meile nüüd täpselt, milline on teie arvamus, kas tegemist on liikmesriikidega, kui jah, siis tooge nad nimeliselt välja, need liikmesriigid, mis vastutavad selle eest, et poliitika läheb vales suunas või tegemist on ikka veel ECFIN-i peadirektori, peadirektoraadiga, mis ikka ja jälle tuleb valede prognoosidega meie ette, nii et millal lõpeb sealt selline selline olukord, kus äh, hakka, ikka veel empiiriliselt töötatakse, mitte ideoloogiliselt, meil on vaja neid numbreid siiski üle vaadata ja sellest tahaksime me teiega rääkida. Thank you, thank you for your question. suur tänu teie küsimuste eest. ma arvan, et on tähtis äh, tugevdada sotsiaalset dimensiooni Majandus- ja Rahaliidus. me näeme, et üldine sotsiaaltegevuskava kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks äh, peab, ei tohi muutuda kitsamaks ja komisjoni äh, äh, tegevuskavas koordinatsioon, järelevalve ja tööhõivepoliitika tegelemine peaksid olema toetatud äh, majandusjuhtimise kaudu, eriti just nendes valdkondades, mis on tähtsad tööhõivepoliitika jaoks ja euroala toimimise jaoks. mu kolleeg, volinik Laslo Alender teeb väga väärtuslikku tööd selles valdkonnas ja kavatseb äh, teatise avaldada veel äh, selle aas-, poole aasta jooksul. me oleme oma tööhõivepoliitikat toetanud meil on vaja Euroopas äh, äh, korralikku haridust, korralikke äh, koolitusvõimalusi, see on ka noorte tagatise eesmärgiks me lähtume headest äh, kogemustest, eriti just äh, Põhjala riikides, kus noorte tagatis on viimase kahekümne kahe, kahekümne viie aasta jooksul väga hästi toiminud. ei ole tegemist mingi imeravimiga, vaid, äh, aga sellegipoolest on siiski see võimalus noorte jaoks saada haridus või koolituskoht on väga tähtis, et nad kaasatakse tööellu Eh, hetkel, mil tööhõivealane olukord nende koduriigis paraneb. mis puudutab euroala toimimist ja troikat, eh, mul on väga hea meel, et eh, proua esimees ja härra Pullmann mõlemalt viitasid sellele ja tahavad sellest ka tulevikus sügavamalt rääkida juhtimise ja otsuste tegemise struktuur Troikas on väga kompleksne ja kohmakas. kõik euroala otsused äh, Troika mõistes on sellised, mille võtavad vastu seitseteist liikmesriiki ühehäälselt äh, ja tavaliselt on äh, vaja veel ka Euroopa Keskpanga ja IMF-i äh, toetust nendele otsustele kõik need, kes ehk siis kõik need osapooled, kes ka rahaliselt panustavad. komisjoni rahaline panus on ESM-iga piiratud ja seda on kasutatud juba mitmes programmiriigis, kaasa arvatud Portugalis ja Iirimaal. kuid mõnede mitte euroala riikide Äh, eesmärkide pärast ei ole meil võimalik ESM-i kaudu ähm, laenamist jätkata. nii et kakskümmend vetopunkti on ja ka kümme, äh, kakskümmend punast joont igas äh, otsuste tegemise protsessis ja sellepärast on väga raske leida ühist nimetajat äh, tihti otsustes äh, mis on kiireloomulised ja lahendused ei ole alati mitte kõige paremad, vaid paremuselt teised. nii et me tõesti peaksime mõtlema selle peale, kuidas parandada seda otsuse tegemise protsessi nii, et me saaksime paremini kasutada komitoloogia äh, menetlust selleks, et leida kõige parem lahendus. suur tänu, parlament kohe kindlasti toetab seda öö, äh, ühenduse meetodit, kus on, sest see kakskümmend punast jood ja kakskümmend vetot on tõesti natuke liiga imelik. järgmisena Herbert Dorfmann. suur tänu, proua esimees, härra volinik, tahaksin esitada ühe küsimuse. nimelt äh, kodanike nõusolek sellega, mida me siin praegusel hetkel teeme. mina olen Itaaliast pärit. jah, minu Äh, keel, mida ma räägin, ei viita just Itaaliale, aga te soomlasena teate kindlasti, et kõik ei räägi just seda keelt, mis riigist nad pärit on aga kui me nüüd vaatame Itaaliat ja Prantsusmaad ja seda, kuidas seal valimiskampaaniat peetakse, siis ma ei oleks nii optimistlik äh, partnerluse osas, nagu teie olite. Teie ütlesite, et äh, partnerlik lähenemine liikmesriikidega on hea ja tuleb juhtivate poliitikutega äh, partnerlikult läbi saada, vaid mitte ainult nendega, kes on ähm, positiivselt Euroopa suhtes meelestatud. vaadake, mis Itaalias praegu toimub. meil oli terve valimiskampaania, mis oli suunatud Brüsseli vastu ja kodanikele lubati äh, valimiskampaania käigus, et kõik need meetmed, mis äh, sellesama meetme raames, millest me siin räägitakse, et nad kõik need meetmed võtavad nad tagasi juhul, kui nad valitsusse saavad. nii et see kõik siin ei ole nii sõbralik, nagu teie siin selgitate. ja ma arvan, et me peaksime lihtsalt üritama inimeste nõusolekut suurendada selles osas, mida me siin teeme. Te tegite äh, ettepaneku, et meil oleks siin konkurentsivõime vahend ja konvergeerimisvahend, see on tegelikult seesama, mida kolleeg Feijo nimetas siin präänikuks ja piitsaks või pigem piitsaks ja präänikuks, sest kõigepealt olete siiski piitsameetmed ette näinud ja siis, kui kõik hästi läheb, siis antakse ka tükikene präänikut mis te arvate, kuidas me saaksime liikmesriikide poolehoidu suurendada sellele meetmele, sest võib juhtuda, et liikmesriigid kasutavad kogu seda meedet selleks, et jällegi Euroopa Liitu patuoinaks teha kas te usute või pigem ei usu, et tuleks riiklikke parlamente rohkem kaasata ja et nemad peaksid võtma suurema vastutuse? sest ma kardan, et kui see meil ei õnnestu, siis lõpevad asjad nii, et kodanikud ei ole sellega nõus ja pikaajaliselt kogu see projekt kukub läbi. Thank you. I, I refer to my... suur tänu. Hmm, viitan sinu oma eelmisele vastusele ja olen valmis ka tõesti sügavamalt rääkima sellest, kuidas äh, Euroopa Parlamendi omanditunnet suurendada. Euroopa Parlament on pidevalt ja konstruktiivselt komisjoni ja nõukoguga läbirääkimisi pidanud äh, nende poliitikate üle, mida me majandus- ja eelarvestrateegias soovime ellu viia mis puudutab kodanike nõusolekut meie poliitikatega, olen täiesti teadlik äh, nende raskete otsuste mõjust äh,, eriti just äh, haavatavates riikides. aga teiselt poolt ma pole veendunud, et ilma Euroopata või ilma Euroopa Liidu toetuseta äh, majanduslikud kohandused äh, oleksid lihtsamad. ma arvan, et me oleme üheskoos tugevamad ja sellepärast tuleb meil äh, ühisturgu tugevdada, meil tuleb toetada liikmesriike nende reformipüüdlustes ja ma arvan, et meil on palju rohkem võita siis, kui me töötame koos selle asemel, et hakata Euroopa poliitikaid uuesti riiklikule tasandile viima Te rääkisite Te rääkisite konvergentsi ja konkurentsivõime programmist. meil on vaja eelnevat poliitikate koordineerimist äh, ja see eeldab, et kõige tähtsamate poliitiliste reformide kavad äh, arutatakse partnerite vahel läbi, enne kui riiklikul tasandil võetakse vastu lõplikud otsused. ma usun, et tegemist on väga tähtsa usaldusväärsust tõstva meetmega Euroopa Liidus, eriti just euroalal. ja sellel taustal konvergentsi ja konkurentsivõime meede on tegelikult solidaarsuse meede seal on äh, lepingulised äh, tingimused selleks, et äh, liikmesriigid oleksid rohkem vastutavad, samamoodi nagu ka räägitakse rahalisest abist nende meetmete rakendamiseks liikmesriigid peavad jätkama väga raskete pensionireformidega ja samamoodi tuleb toetada eluaegse õppeprogramme hästi, lõpetan, sest aeg on otsas. meie aeg hakkab äh, lõppema, meil on veel neli inimest, kes küsimusi soovivad esitada, nii et ma teeksin ettepaneku, et esitame kaks küsimust korraga ja üritame neid äh, aegu kokku suruda aga päris kümmet minutit me nüüd ei anna. Leonardo Domenici ja siis Roodi Kratsa. Äh, Leonardo, palun. härra volinik. see kõne, mis te eelmisel kahekümnendal aprillil pidasite äh, rahandus- ja majanduskomitees, siis see osutas sellele, et millises suunas on minemas euroala võlg. kaheksakümmend protsenti kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli siis riigivõlga ning see kõik äh, ei olnud vastavuses meie ootustega ning palun korrigeerige mind, kui ma eksin. Te juba härra Lambertsidele vastates ütlesite, et meie pan-, võtame arvesse ka teisi faktoreid, kuid äh, täna hommikul te ütlesite seda ka, et meil on vaja poliitikaid selleks, et jääda siis piirata siis seda kõrgetasemelist äh, võlga, mis siis ei toimi, palun öelge seda. ning äh, selles kõnas võib-olla te äh, pakute meile välja lahendusi. on vaja minna konsolideerimise poole, see peab minema kasvu ja majanduskasvu toetades. kuid üheksandal aprillil Oslos te pidasite te kõne ning mainisite ka Itaaliat ning ütlesite, et komisjon on andnud loa Itaalia valitsusele võlgade äh, äh, lahtilaskmiseks äh, ka erasektorile, võttes arvesse e, eelmiste aastate e, Itaalia edaminek, edasiminekut ning kas see on siis see majanduskasvu toetav meede, mida te silmas peate? suur tänu, härra volinik, minu arvates on väga tähtis, et me täna räägime siin makromajanduslikust tasakaalustamatust, sest äh, proua Lagarde ütles veel natukene aega tagasi, et äh, tasakaalu nihked ei äh, aita kaasa majanduskasvu toetamisele. Euroopa Parlament väga paljudel juhtudel varem on juba öelnud, et me peame nende tasakaalunihete vastu võitlema, sest äh, muidu ei muutu meie majandus mitte ainult stabiilsemaks, äh, vaid muidu me seame ohtu ka Euroopa lõimimise projekti. meil on vaja võidelda suurte väljakutsete vastu samamoodi nagu ka tegeleda kohandamismeetmetega. praegusel hetkel on stabiilsus palju tugevam kui kriisi alguses, kuid me näeme, et Euroopa kodanike usaldusväärsus on seetõttu äh, vähenenud, eriti just minu koduriigis Kreekas. poliitika, meie poliitika mõjutab inimeste igapäevaelu kärpepoliitika, säästepoliitika, majanduslike meetmete rakendamine, kas need tõesti näitavad ka mingeid tulemusi, kas need tõesti suurendavad Euroopa Liidu konkurentsivõimet, see on ju tegelikult see, millest me peaksime siin rääkima. kas äh, avaliku võla suurenemine ähm, nendes riikides, mis on programmiga, programmi kaasatud, äh, äh, kas see valmistab teile muret? Te olete praegu siin üksikutele küsimustele juba vastanud, aga milliseid järeldusi teete teie nendest äh, mõjudest, mida on säästemeetmodid endaga kaasa toonud, samamoodi nagu korrapoliitilised kohandused? kas tõesti on võimalik pikaajaliselt äh, majanduskasvu tagada ja see puudutab ju ka teisi valdkondi, mitte ainult majandusvaldkonda? <coughs> Both, uh, both suur tänu! mõlemad küsimused, nii härra Domenici kui ka proua Kratsa küsimused puudutasid äh, võlamäära ja selle suhet majanduskasvuga. täiesti ilmselgelt äh, on tegemist väga kompleksse suhtega ja see sõltub väga paljudest äh, riigi eripäradest, riikide eripäradest, siin ei ole mitte mingit kindlat äh, reeglit, äh, kui äh, võllad hakkavad takistama majanduskriisi, majanduskasvu. majandusteadlased ja poliitikud on keskendunud kahele küsimusele, esiteks avaliku võla, riikliku võla suur määr äh, mõjutab negatiivselt majanduskasvu. ükskõik, äh, kas see tegemist on lineaarse mõjuga või äh, äkilise mõjuga, see pole isegi mitte nii tähtis, ka Euroopa Liidu majanduskasvu ja stabiilsuspakti üheks äh, eesmärgiks oli ju see, et hoida riigisektori võlga äh, allpool kuutekümmet protsenti teiseks äh, eelarvetegurid äh, käituvad teistmoodi äh, majanduskriisi ajal kui heaolukorra ajal. ja minu eesmärgiks on see, et me korrapoliitiliste reformide ja avaliku ja erasektori ref-, investeeringute kaudu teeme kõik selleks, et majanduskasvu toetada ja samal ajal äh, jääksime ka riigieelarvete konsolideerimise juurde. kui te räägite programmiriikidest nagu Kreeka, siis on veel üks lisategur, millega tuleb äh, arvestada majanduspoliitikate puhul nimelt äh, rahastamisprogrammi äh, nõuded. ja kui kutsutakse üles äh, eelarve hinnanguid leebemalt tegema, siis tegelikult see mõjutab kogu programmeerimist ja nõuab euroala toetust selles riigis, mida mina väga kõige paremini tunnen, seal majanduslikud kohandused kui need majanduslikud kohandused on liiga kiired ja neid tuleks aeglustada, siis näiteks peaks olema rohkem vahendeid ette nähtud ja see nõuab ka nelja kaheteistkümne euroala laenu andva euroala riigi parlamendi toetust, nii et tegemist on siin tõesti äh, äh ratsionaalsete otsustega euroala poolt tundub, et peame jätkama, ütleb proua esimees, tahaksin lihtsalt äh, selgitada, miks te nimetate neid laenu andvateks riikideks, mitte tagatavate, tagajateks riikideks, nad ei ole ju raha andnud, nad andsid lihtsalt tagatise ja on väga halb äh, kui avaliku arvamuse jaoks, kui nad äh, arvavad, et raha anti, kui tegelikult raha ei ole antud, nii et äkki te räägiksite nendest riikidest kui tagavatest riikidest? They are, they are providing loans uh, Nad äh, annavad laenusid. ma arvan, et tegemist on laenuga, mis äh, on tagatud. If... ma arvan, et oleks parem, kui me räägiksime tagamisest. Anni Podimata ja siis härra Tremosa. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ διπλά για αυτήν την πολύ... Suur tänu, proua esimees suur tänu selle konstruktiivse märkuse eest teie poolt. härra komisjoni asepresident, tahaksin teile esitada küsimuse lähtudes nendest vastustest, mida te minu kolleegidele täna siin andsite. ma mõtlen ka nende programm, nende riikide peale, mis osalevad programmis. Te ütlesite, et Euroopa Komisjon eelistaks seda, et need majanduspoliitilised kohandused toimiksid aeglasemalt, aga et selle jaoks oleks vaja rohkem finantsvahendeid. ehk et nendel riikidel oleks vaja rohkem äh, rahalist abi ja et Äh, selle abi andmise üle peaksid otsustama nende liikmesriikide parlamendid, mis siiamaani on ka vahendeid taganud. Te rääkisite Portugalist ja Kreekast. praegusel hetkel on majandus juba kuuendat aastat äh, languses, meil on tööpuuduse määr üle kahekümne seitsme protsendi ja ennustused ütlevad, et äh, sellel aastal on meil võib-olla võimalik äh, avaliku sektori võlga vähendada ja kes teab, võib-olla järgmisel aastal on meie eelarve juba plussis. ja komisjonile on mul järgmine küsimus. Äh, lähtudes nendest faktidest, mida ma nimetasin, et meil on üüratult suur tööpuudus, kas komisjonil on välja töötatud kava majanduslanguse klausli kasutamiseks, see on ju tegelikult programmis kirjas ja siis veel ka läbipaistvuse küsimused äh, troika otsuste puhul. tegemist on aruteluga, mille lükkas käima Udo Pullmann, ka proua esimees äh, viis seda edasi. meenutan teile veel, et Elisa Ferreira ja mina komisjonile juba natu-, juba palju aega tagasi tegime ettepaneku, et need programmis osalevad riigid tuleks kaasata makromajandusliku tasakaalu nihete vastasesse äh, vastase võitluse programmi, sest äh, see mõjutaks ka soovitusi, mida tehtakse nendele riikidele, see suurendaks läbipaistvust ja me saaksime tegelikult arutelu pidada konkreetsete parameetrite näitel. proua esineja, volinik nagu te teate, härra volinik, siis on selliseid piirkondi ja riike, kus peavad valitsused tegelema ka eh, tervishoiu, sotsiaalküsimuste ja muudega ning eh, seal eh, on ka militaarkulud äh, väga suured ning ka investeerimistesse panustatakse. ning väga paljudes riikides peab hakatama, rakendama uusi menetlusi, kas te arvate, et äh, tervishoiule ja äh, muudele küsimustele saab anda sama palju raha kui enne? meie jaanuaris hääletasime avalik finantside raporti üle ning ka seal mainiti militaarkulutusi. me teame, et Euroopa Liidus on praegusel hetkel rekordiline hulk ähm, tööpuuduses olevaid inimesi. Uh, aitäh, mis puudutab neid küsimusi ja kommentaare, millega tuli välja proua Podimata siis ma tõin näitlikult välja seda fakti, et kui võetakse vastu otsus programmi laiendada või laiendada fiskaalkohandamise teed või neid menetlusi, mida vastu võetakse, siis selleks on vaja rohkem vahendeid, rohkem rahastamist euroala riikidelt, kes annavad neid tagatisi laenude näol, krediidi näol nendele raskustes olevatesse riikide, riikidele. ning see ne, siis paneb paika seda, et ka kõik Eurosoni liikmed peavad rohkem panustama. see on fakt ning väga äh, sageli on see ka piirang äh, poliitika kujundamise puhul. Te teate, programmid on loodud sellisel moel, et teil on olemas äh, nii poliitika aspektid, mida peab arvestama, mida meil näiteks on vaja majanduslikku ja fiskaalpoliitikat arvesse võttes, näiteks tööhõivepoliitikat see on siis ühelt poolt, kui teiselt poolt on meil rahastamispiirangud äh, ning äh, Eurogrupi äh, otsuse tegemise protsessi ajal kaasatatakse ka IMF ning siis võetakse ühehäälselt vastu otsus ning liikmesriigid mõistagi saavad siis endale viimase sõna, mis puudutab siis neid finantspiiranguid ja neid mahtusid. mis puudutab puudutab äh, Kreeka olukorra ülevaatamist äh, ning äh, teiste riikide, programmiriikide kaasamist makromajanduslike tasakaalustamise mm, programmidesse, siis meil on pidevalt käimas järelevalve programmiriikides, nagu te kindlasti teate. Need selline jälgimine on palju konkreetsem ja teravam kui siis makromajanduslike tasakaalustamatuste puhul ning me teeme eh, neli korda aastas ülevaateid, programmiriike vaadatakse üle, kontrollitakse ning kui leitakse, et on vaja programmi kohandada, mida me oleme ka mitu korda teinud, me oleme fiskaalkohandamise eh, nõudmeid muutnud eh, nii Kreeka kui ka Portugali jaoks. nii et selles mõttes me teeme me kahekordset, teeksime me kahekordset tööd, kui me teeksime seda ka makromajandusega tasakaalustamatuse puhul ning seega me leidsime, et on ülioluline, et me jääme praeguse tegevuse ja praktika juurde, et me teeme neli korda aastas aruandeid programmi riikide kohta. ning äh, mis puudutab äh, militaarkulutusi, siis see on asjaolu, mille kohta te kindlasti teate, et äh, Euroopa Liit et ka see on üks osa fiskaalkonsolideerimisest äh, ning äh, kulutused tuleb pidevalt üle vaadata, juhul kui äh, liikmesriigid on eelarvepiirangutega silmitsi. ma olen, tean, et ma tean seda, et tööhõive probleem on väga terav eh, Hispaanias ning see rõhutab ka seda, kui oluline on eh, tuua Hispaania tagasi majandustaastuse juurde, et eh, kasv oleks jätkusuutlik ning töökohtade arv kasvaks. finantssüsteem Hispaanias ei ole praegusel hetkel veel toibunud täiesti ning rekapitaliseerimine ei ole lõppenud ning meil on vaja te ka teisi tegevusi vastu võtta, näiteks aktiivne tööturupoliitika ning äh, tööhõive tugimeetmed, eriti äh, no noorte tagatise kava kasutuselevõtt ma tänan teid tagasiside eest, sideme eest ning äh, ma ootan suure huviga siia tagasitulekut. aitäh, härra volinik! ja sellega me oleme ka lõpetanud tänase komisjoni koosoleku, järgmine toimub äh, üheksas, seitsmendal mail ja kuni üheksanda mai, seitsmendast kuni üheksanda maini ning äh, me oleme siinsamas ruumis siis äh, tagasi ja arutame seitsmendal mail Küprose olukorda, kaheksandal mail tuleb siia jälle volinik Rehn ning äh, Euroopa Keskpangast äh, tuleb ka keegi äh, Küprose üle arutelu pidama. me ei saanud IMF-i siia selleks päevaks kohale, kuid hiljem maikuus on nad siia tulemas, ehkki praegusel hetkel nõuavad nad, et see peaks toimuma suletud uste taga, me üritame saama, saada avatuma formaadi kasutusele tulevikus, kuid praegusel hetkel on asjad nii me üritame Troika teemad avalikkuse ette tuua. tänan teid kõiki, meil toimub praegu kinniste öö, uste taga koosolek, see on siis öö, stabiilsusmehhanismi teemadel ning tõlgid jäävad selle jaoks ja veel kohale, aitäh!